keskust, siis algselt äh, see äh, siis äh, asutati tuhande üheksasaja üheksakümne üheksa, tuhande üheksasaja üheksakümne neljandal aastal Moskvas ja seda siis ajal, kui külma sõjaaegsed vastased tegid tihedamat koostööd ning oli suur risk, et sõjatehnika endisest Nõukogude Liidu territooriumist langeb valedesse kätesse aga nüüd äh, on äh, siis äh, suhete halvemini viinud selleni, et kahe tuhande kümnendal aastal Venemaa teatas, et enam ei osale lepingus ja see jõustus siis eelmise aasta juulis. nüüd on peetud läbirääkimisi uute, uue lepingu sõlmimise üle, et keskus koliks Astanasse ja ähm, nõukogu on Äh, langetanud otsuse, et allkirjastada või siis see, jätkata seda lepingut, äh, mis sõlmiti üheksandal detsembril kaks tuhat viisteist. tegevus peaks siis jätk-, jätkuma laiema geograafilise ulatusega ja uuendatud äh, ajakohastatud eesmärkidega, mis keskenduvad eelkõige kahesuguse kasutusega kaupadele. härra Prokk soovitab, et me peaksime andma nõusoleku selle väga olulise projekti jätkamiseks, mis edendab ähm, piirkondlikku stabiilsust Euroopa Liidu rahastuse abiga. muudatusettepanekute tähtaeg eh, võimalik on muidugi ainult see nõusolek tagasi lükata, kahekümne viies oktoober, keskpäev on siis see eh, kesk Äh, on siis vastuväite äh, äh, esitamiseks ja hääletame komisjonis kahekümne üheksandal oktoobril ja täiskogus toimub hääletus siis jaanuaris järgmisel aastal, aitäh! aitäh, härra Kaaler, variraportööri kohal ei ole, kas keegi soovib sõna võtta? muudatusettepanekud teate, aga ei, vabandust, ma ei märganud, et soovite sõna, palun. suur tänu, muidugi oleme ka meie arvamusel, et see keskus on hädavajalik ja see sobitub väga hästi kokku sellega, mille üle hääletame järgmisel nädalal, nimelt resolutsioon tuumaohutuse ja Äh, tuumarelvade mitteleviku kohta, leviku tõkestamise kohta. küsimus on selles, kuidas see keskuse töö täpselt peaks välja nägema, aga selle üle meie siin praegu otsustada ei saa, me saame äh, otsustada, kas jah või ei ja minu meelest äh, vastus sellele küsimusele on väga selge. suur tänu, meenutaksin, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, on kahekümne viies oktoober kell kaksteist keskpäeval hääletuskomisjonis eh, toimub kahekümne üheksandal novembril ja täiskogul hääletatakse jaanuaris. ja sellega oleme lõpetanud selle päevakorrapunkti käsitlemise ja jõuame Euroopa Liidu varjupaiga ameti juurde. Como iba diciendo, la opinión sobre la Agencia Europea de Asilo, el plazo de presentación de enmiendas será el 25 eh, niisiis Euroopa Liidu varjupaigaamet ja eh, muudatusettepanekute tähtaeg kahekümne viies oktoober. tegemist on siis eh, esimese arvamuste vahetusega selle raporti üle. arvamuse koostaja on proua Manescu. see puudutab siis ühise valveõigussüsteemi parandamine, eesmärgiks on, et oleksid ühised andmed Euro mm, Euroopa Liidu varjupaigaametile, et siis selle toimimist parandada. tegemist on ühe instrumendiga, et et siis struktuurseid probleeme leevendada. proua Mõneskog pole kohal ja kolleeg räägib tema nimel. Thank you for, for this. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Štetina. räägin oma kolleegi proua Manescu nimel ja, ja loen siis ette tema te teksti. mis puudutab meie komisjoni arvamuse projekti libe raporti kohta, mis puudutab Euroopa Parlamendi ja, ja nõukogu äh, ettepanekud Euroopa Liidu varjupaiga ameti asutamiseks millega tühistatakse määrus nelisada kolmkümmend üheksa kaks tuhat kümme, tahaksin teavitada, ehk siis proua Romana Nikol Manescu teavitab teid sellest, et eh, selle raporti eesmärgiks on tugevdada Euroopa Liidu varjupaigaameti rolli parandada Euroopa ühise varjupaigasüsteemi toimimist. Euroopa Liidu varjupaigaküsimuste tugiamet asutati kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja see on liikmesriike toetanud, aidanud neil praeguseid eeskirju ellu viia ja olemasolevaid instrumente kasutada. selle arengu kajastamiseks äh, siis äh, tehakse ettepanek nimetada tugiamet ümber Euroopa Liidu varjupaigaametiks ja muuta see täielikult täielikuks Euroopa Liidu ametiks, mis pakuks siis liikmesriikidele operatiivset ähm, abi ja parandaks teabevahetust liikmesriikide vahel, toetaks taotluste, varjupaiga taotluste äh, jaotamist, äh, samuti ähm, varjupaiga ja vastuvõtusüsteemide võimekuse ähm, jälgimist. ma arvan, et me peame seda teksti põhjalikult analüüsima ja mõtlema sellele, kas me saame vastata neile poliitilistele väljakutsetele, mis Euroopa Liidu ees seisavad rände ja varjupaiga valdkonnas. pakkudes uuele Euroopa Liidu ametile äh, vahendeid, et nad saaksid tegeleda süsteemi praeguste probleemidega, eriti mis puudutab liikmesriikide varjupaiga ja vastutussüsteemide avaldatud ebaproportsionaalset survet. olen saanud erinevatelt sõltumatult ühendustelt ja assotsiatsioonidelt ka arvamused ja saadan need ka variraportööridele. muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne viies oktoober, hääletus AFETi komisjonis toimub kahekümne üheksandal novembril, esimene variraportööride kohtumine toimub kuueteistkümnendal novembril. ma olen kindel, et eh, meil saab olema hea koostöö variraportööridega ja palun kolleegidel kõik oma ettepanekud eh, mulle saata. aitäh ja see oleks kõik proua Mõnesku poolt. suur tänu, härra Stegin. Η προσφυγική κρίση απέδειξε πως το υπάρχον σύστημα το οποίο... Härra Andrulakis. Rändekriis on näidanud, et praegune varjupaigasüsteem äh, on seotud paljude probleemidega, eriti kui põgenike arv on väga suur, siis äh, Euroopa Liidu ühine varjupaigasüsteem on seda ainult oma nime poolest, sest et äh, tegelikult äh, Mm, kohustused on riikide endi kätes. komisjoni ettepanek läheb õiges suunas, aga pole nii ambitsioonikas, kui me sooviks. kui me tahame tõesti rääkida ühisest Euroopa süsteemist, siis peaksime analüüsima seda, kuidas uuel ametil oleks võimalik läbi vaadata varjupaigataotlusi Euroopa tasandil ja siis järgmises etapis äh, jaotada need liikmesriikide vahel. on äh, positiivne, et ametid tugevdatakse lisapersonaliga ja äh, vajalike seadmetega, vahenditega. meil on juba Euroopa rannikuvalve kogemuses on oluline, sest tavaliselt ei, ei ole liikmesriigid saadnud personali selle kriisi jooksul, sellepärast peaksime tagama, et liikmesriigid tõesti peaksid oma kohustustest kinni. nüüd, äh, mis puudutab turvaliste päritolu riikide ja turvaliste kolmandate transiitriikide nimekiri, siis äh, tegemist peaks olema kohustusliku meetmega, mida ei rakendataks ainult, äh, ainult Euroopa Komisjoni taotlusel. Need nime kirju tuleb avaldada ähm, piisavalt kiiresti ja isikud tuleb tagasi saata turvalisuse päritoluriikidesse. see annab ka võimaluse teha koostööd kolmandate riikidega ja äh, samuti võimaldakse äh, ümberpaigutamist, ümberasustamist Euroopa Liidu sees. lõpuks ma nõustun äh, nii meie komisjoni kui ka libekomisjoni raportööridega, me peame parandama ameti koostööd ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametiga, sest see oleks suureks abiks, aitäh. aitäh, kolleeg äh, Ostrovitšus. esimees, suur tänu võimaluse eest võtta sõna kolleeg Maril de Sanerissi nimel. meie kolleegid siin rändavad ka ringi ja peame siis neid esindama niisiis loen ette oma kolleegi äh, seisukoha, kuigi nõustun äh, sellega ka ise täielikult kuna kolleeg ja mina oleme täiesti ühel nõul, et on viimane aeg, et Euroopa Liit ja liikmesriigid Äh, siis koostaksid järjekindla äh, strateegia, et äh, tagada ühine varjupaigasüsteem. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad jagama vastutust, mis puudutab välis, välispiiride valvet nii maismaal kui merel. seetõttu toetame selle õigusloomise ettepaneku üldist suunda koos selle ettepanekuga, mis meile on esitatud või sellega seoses, soovib Marell äh, välja tuua mõned punktid, mis võiksid teksti rikastada. on vaja parandada Euroopa Liidu seaduslikku sisserändesüsteemi. kui me räägime majanduspõgenikest, siis äh, võiks vaja olla kasutada kvoote. teiseks, Euroopa Liidu delegatsioonid, mis asuvad kolmandates riikides, peavad teavitama võimalikke sisserändajaid seaduslikest äh, rändeviisidest ja võib-olla isegi äh, võib-olla tuleks isegi nende taotlused läbi vaadata juba päritoluriigis. ja lõpuks äh, tuleb kaasata olulisi transiitriike võitluses inimkaubitsejatega. Euroopa Liit peaks toetama neid aitama neil kaitsta oma piire e e sisserändajate eest, kes neis riikides saabuvad. suur tänu ja kolleeg Saku Rahva. suur tänu, esimees. see määrus, millest täna räägime, puudutab seda, et EASO võiks mängida olulisemat rolli Euroopa ühise varjupaigasüsteemi loomisel, aga ka liikmesriikide süsteemidega on probleeme, ka nemad näitavad üles puudujääke teatud olukordades. möödunud aastad on näidanud, et äh, ühine süsteem peab olema jätkusuutlik ja sellepärast ähm, on oht, et Dublini määrus ja kogu see asemäärus võivad, ähm, võivad viia täieliku katastroofini ja oleks suur viga, kui äh, seda ettepanekut äh, ei arutataks, võttes arvesse ka teisi varjupaiga küsimusi puudutavaid ähm, ettepanekuid. nüüd, mis puudutab Euroopa Varjupaigaametit, äh, siis mõnes asjas, mõne asjaga ei ole ma nõus ja ma teen ka muudatusettepanekuid näiteks kontakti kolmanda riikidega, abi, mis antakse liikmesriikidele Euroopa Liidu poolt ja ma arvan ka, et parlamendil peaks olema aktiivsem roll selles ametis. ma annan ka kõik endast oleneva, et muuta seda teksti paremaks, sest tegemist on äärmiselt olulise määrusega, eriti praegusel ajahetkel. mulle tundub, et ajakava on väga tihe eriti võttes arvesse, et meil saab ees täiskogu. ma loodan, et kolleegid nõustuvad ja ma teen ettepaneku, et selleks, et saaksime tõesti anda oma panuse, võiks tähtaega pikendada, pikendada kolmekümne esimese oktoobrini muudatusettepanekute jaoks et meil oleks võimalik siis oma tööd mõistlikumalt korraldada aitäh. Eh, suur tänu. ma alustaksin ühe üldisema küsimusega, nagu ütles ka kolleeg Sakurafa, siis varjupaiga küsimustes on meil mitmeid seadusandlikke ettepanekuid praegu tehtud ja me peaksime võib-olla siin lähenema ettevaatlikult, et me langetaks otsuseid ühes vallas, ähm, võtmata arvesse teisi ettepanekuid. võib-olla tuleks seda kõike käsitleda paketina. minu meelest on hea mõte tugevdada EASO rolli. pidades meeles, et erinevates liikmesriikides on olukord erinev mõnedel riikidel on väga pikad kogemused varjupaiga taotlejate vastuvõtmisega, varjupaigasüsteemiga ja mõnedes liikmesriikides ei ole üldse varjupaigasüsteemi, nad alustavad nullist ja sellepärast on oluline vahetada kogemusi ja, ja teadmisi, et saavutada ühtsem varjupaiga taotlejate vastuvõtmise süsteem on oluline, et inimestel oleks juurdepääs varjupaiga taotluse esitamise protsessile. praegusel hetkel see nii ei ole, aga muutes olukorda, peame samas ka tagama, et igaühel oleks juurdepääs või ka üks saaks teostada oma põhiõigusi. võib-olla oleks õige luua eraldi ametikoht, et tagada põhiõiguste kaitse ja veel oleks oluline edasikaebuse, edasikaebamise võimalus varjupaiga otsuse vastu. suuremad kohustused peaksid kaasnema suurema läbipaistvusega. Need ettepanekud, mida näeme siin dokumentides vastu võtta tõesti suuresti sellele, mida olen ka siin öelnud, aga ma usun, et mõned muudatusettepanekud siiski esitame, et asju veelgi selgemaks muuta. aitäh. aitäh. või proua äh, Hakase äh, äh, äh, mm, ettepanek, et tähtaega pikendada ei ole võimalik. kahekümne viies oktoober jääb tähtajaks ja kahekümne üheksandal siis toimub komisjonis hääletus, paraku seda me muuta ei saa. ja nüüd annaksin sõna komisjoni esindajale. Thank you, sorry. aitäh. suur tänu, härra esimees, suur tänu arvamuse koostajale. komisjon võtab teadmiseks kõik muudatusettepanekud, eriti mis puudutab koostööd välisteenistusega ja äh, põhiõiguste ülemvolinikuga. mainiksin kahte mureküsimust, mis meil on tekkinud. esimene neist puudutab muudatus number kaheksa. see käib artikli kuusteist kohta ja selle kolmandal lõikepunkti G kohta. see siis puudutab äh, ameti osutatavat operatiivset ja tehnilist abi. ma pean ütlema, et äh, see ümberpaigutamise või üleviimisega aitamine rahvusvahelise kaitse saanud isikute puhul, et see on seotud siis Dublini eh, reformiga, nii et eh, see ei ole siin asjakohane. edasi muudatusettepanek neli kus äh, soovitakse mitte ainult komisjoni, vaid ka Euroopa välisteenistuse eelnevat heakskiitu koostööd kolmanda riikidega. meie meelest äh, augeneb äh, see siin üldises lähenemisviisist keskametite kohta, milles on komisjon, nõukogu ja parlament kokku leppinud, et vajalik on ainult komisjoni eelnev heakskiit. aitäh! suur tänu. ja sellega lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise ja ootame nüüd ära Sri Lanka peaministri saabumise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

jätkame oma tööd. meil on suur rõõm äh, siin võtta meie välisasjade komisjonis vastu koos äh, Kagu-Aasia delegatsiooni, aga meie külalist, peaminister, Sri Lanka peaminister, äkki nüüd sõna äh, Kagu-Aasia delegatsiooni juhil Shane Lambertil. suur tänu, ma olen üsna ebatavalises äh, olukorras minu jaoks, istun siin äh, keskmes äh, ja olen ka välisasjade komisjoni esimehe toolil. ma olen selle au eest väga tänulik. olen Kagu-Aasia delegatsiooni juht Euroopa Parlamendis ning seetõttu on mulle see ülesanne usaldatud ja tervitan kogu südamest meie kõigi nimel Sri Lanka peaministrit, härra Ranil Vikremessinget ja kaasas on ka äh, temaga justiits- ja äh, õiguskorra minister ning äh, härra Rodney Pereira, Sri Lanka suursaadik ning kohal on ka suur osa Kagu-Aasia delegatsiooni tegevusest äh, ning äh, diplomaatilisest äh, korpusest Pakistani, Bhutani ja Maldiivide suursaadikud on samuti kohal. paar sõna ka tervituseks. Teie visiit täna meie seas on sõnumiks selle kohta, et Sri Lanka ning Euroopa Liit ehitavad üles konstruktiivset partnerlussuhet see töö on toimunud juba alates eelmise aasta valimistest eelmisel aastal, meie omavahelised sidemed ei ole olnud alati nii äh, sujuvad, kui võiksid olla, kuid äh, selgeid äh, edumärke võib täheldada, nii et loodetavasti ka teie olete neid Brüsseli nädala jooksul märganud. hiljutised püüdlused lepituse ning äh, üleminekuõiguse ning majanduse uuendamise äh, nimel pärast kodusõja lõppu on äh, olnud hoos, Euroopa Liit on pannud suurt rõhku õigusriigi põhimõttele, inimõiguste austamisele ning heale valitsustavale. ja teie valitsus on teinud suuri edusamme selles valdkonnas ning nendest edusammudest kuuleksime me ka täna hommikul hea meelega. Teie Brüsseli visiidi ajal on räägitud palju ka kaubandussuhetest Euroopa Liidu ning Sri Lanka vahel. Teie riik on so-, hiljuti esitanud taotluse GSB pluss staatusele ja liikmed teavad võib-olla, et et hiljuti jäi taotlus esitamata sellele ning äh, Sri Lanka inimõiguste suhtes äh, oli palju kahtlusi. aga taotluse taasesitamine näitab, et asjad on muutumas. me teame, et teie riik seisab endiselt silmitsi suurte väljakutsetega olete nendest väga ausalt rääkinud ning olen veendunud, et välisasjade komisjoni liikmed tunnevad selle vastu ka suurt huvi, iseäranis tsiviil ning äh, sõjaliste ringkondade vahelised suhted, samuti kuulaksime hea meelega rahvusrühmade ning usukogukondade vahelistest pingetest, mis valmistavad muret paljudele meie liikmetele. probleemiks ei ole mitte ainult vähemuste olukorda, vaid ka radikaliseerumine äh, ning äh, inimeste vaesusest väljaaitamise probleem samuti. Teie geograafiline asukord on selline, et tunneme suurt huvi loomulikult teie suhete vastu naabritega äh, Kagu-Aasia piirkonna koostöö, SAAK-i koostöö vallas ning ka suhete vastu India ning Hiinaga tervitaksin teid välisasjade komisjoni nimel, aga ka Kagu-Aasia delegatsiooni juhina sooviksin samuti teid tervitada. välisasjade komisjon kutsus ka meie delegatsiooni sellele arvamuste vahetusele. meie delegatsioon tuleb õige pea, paari päeva pärast Colombosse äh, ametlikule visiidile. viimati käisime seal kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, kui olid valimised, nii et ootame pikisilmi meie, äh, meie uusi kogemusi ning tahame näha, millised muutused on toimunud ootame siis visiiti, äh, mis tuleb paari äh, ja me lisaks pealinnale külastame veel ka äh, Euroopa Liidu rahastatavaid projekte, kohal on ka härra Karim ning kes on meie raportöör välise, rahvusvahelise kaubanduse komisjonis ning mitmed teised liikmed. nii et annaksin sõna tema kõrgeaususele Sri Lanka peaministrile kümneks minutiks ning loodetavasti esitatakse teile ka mitmeid küsimusi. suur tänu! kust ma nüüd pihta hakkan, nii nagu ütles ka kunagi laulurida. tulin siia, et teie Euroopa Liidu välisasjade kõrgete esindajatega rääkida, kui olen kohtunud äh, Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindajaga, äh, siis äh, Euroopa Liidu Nõukogu esimehega ning Euroopa Parlamendi presidendiga meie ülesandeks on rääkida ähm, Euroopa Liidu ning Sri Lanka suhetest. käisin siin kahe tuhande teisel aastal, kui töötasime äh, selle nimel, et Sri Lanka ja Euroopa Liidu suhteid parandada. see töö hõlmas ka taotlust saada GSP pluss soodusrežiimi liikmeks ja hiljem järgmine valitsus jätkas seda tööd ja president Kamarat on ka. kahjuks aga suhted Euroopa Liidu ning Sri Lanka vahel sattusid viimase valitsuse ajal pingelisse olukorda. me kõik teame, miks. ning äh, selles küsimuses äh, olid minu äh, erakonna, opositsioonierakonna ning teiste opositsioonierakondade seisukohad olid sarnased Euroopa Liidu seisukohtadega lootsime, te tulete Sri Lankale, me tervitasime seda mõtet, oli teisi, kes seda ei tervitanud, me kõik rääkisime sellest, tahtsime, tahtsime seadada seda, et demokraatia Sri Lankas jällegi jalad maha saaks ning pärast sõja lõppu oli meie peamiseks eesmärgiks riiklik lepitus. ning äh, etniliste konfliktide ärahoidmine Sri Lankal. seda meeles pidades võib öelda, et suur osa poliitilisi erakondi vasakpoolt, poolt ja parempoolt, moslemid, tamiilid, teised ametiühingud, kutseliidud, kodanikuühiskonna esindajad, kõik on, tulid kokku selleks, et moodustada üks poliitiline liit ning esitada presidendivalimisteks üks ühine kandidaat. president valiti tema võttis, andis oma ametivande ning hakkas oma ülesandeid täitma. üheksateistkümnes põhiseaduse muudatus vähendas presidendi peatäidesaatvat võimu märgatavalt ning tõi sisse sõltumatud komisjonid. peakohtunik, kes oli ametist tagandatud ilma põhiseadust järgimata nimetati kohe uuesti ametisse. ja järgmisel päeval astus äh, peakohtunik tagasi, öeldes, et äh, ma tahtsin ainult ametisse taasnimetatud saada põhimõtte pärast, äh, ma ei taha ametisse jääda. uus põhikohtunik tuleb nõuete kohaselt valida. peani-, välisminister käis Genfis ning jõudis ka seal kokkuleppele äh, ning ütles, et me tahame oma asjad korda saada, see on olnud raske ülesanne, sellepärast et aga kui te vaatate nüüd, kui te näete meie valitsust, siis ei ole enam tegemist rahvuskonflikte kajastava valitsusega, meil on kõikidest erakondadest ministreid ja kaks suuremat erikonda on äh, moodustanud alliansi, on opositsiooni liidriteks, teevad meiega koostööd ka lepituse küsimuses. Äh, nendes küsimustes, mis puudutavad Tamiilini, Tamiile, mis puudutavad põhjapiirkonda, nii et äh, meil on tihe koostöö äh, poliitilises süsteemis opositsiooniliidrite, presidendi, minu vahel. me kõik soovime tagada normaalsed etnilised suhted Sri Lankal me võtsime vastu äh, teabevabaduse seaduse, võtsime äh, vastu seaduse, et äh, luua kadunud inimeste amet. nüüd arutame seda, kes e, erinevatesse ametipostidesse nimetada. erinevad huvirühmad on siin mängus. õige pea langetame lõppotsuse ning töötame praegusel hetkel välja seadusi, millega tagada et äh, koostataks ka äh, õiguse ning lepituskomisjon. ülemkohtu äh, koosseisu üle arutatakse ka, see on üks osa ka meie põhiseaduse muudatuse tööst. valmistame ette uut põhiseadust, kohtunike arv peaks suurenema, vaatlejate arv peaks suurenema, kõigest sellest räägime praegu. vaatame üle ka oma valimissüsteemi et äh, rääkida sellest, kuidas äh, võime edasi delegeerida ja, ja milline on presidendi roll. kinnipeetavate arv on kiiresti vähenenud. nagu äh, ka meie õiguskorra ja justiitsminister teile kohe ütleb. Sri Lanka sõjavägi annab kõik Tšehhna maa meile umbes kakssada, kolmsada hektarit on veel küsitav, kõik muude malade osas on probleemid lahendatud, nüüd tuleb lihtsalt hakata hoonestama ning valimised peavad läbirääkimisi selle üle, milliseid hooneid püstitada, kas tuleks teha traditsioonilisi majasid, elementmajasid või moodulmajasid, ühekorruselisi majasid, mitmekorruselisi majasid, need arutelud käivad, kuid Tšahvina äh, otsus tuleb lahendada, Tšahvina probleem tuleb lahendada, et me saaksime tööga pihta hakata juba järgmisel aastal toimuvad aktiivsed arutelud äh, selle nimel, et märtsikuus Genfis äh, kokkuleppele jõuda äh, inimõiguste küsimuses. meie uus sõltumatu inimõiguste komisjon toimib ja ma võin teile sellest rääkida lühidalt, aga ma annaksin teile võimaluse esitada täpsemaid küsimusi, et üksikasjalikumat infot saada. nii palju siis praegu minu poolt. Um... aitäh teie sissejuhatava sõnavõtu eest ja ma olen veendunud, et meie liikmetel on äh, ka küsimusi. ma kõigepealt ütlen ka nii palju, et äh, neljapäeva hommikul on meil paralleelselt ka fraktsioonide koosolekud ja sellepärast äh, väga paljud saadikud ei ole kohal ja tegelikult äh, meie kõige suurem fraktsioon peab praegu koosolekut. nii, kui teil siin küsimusi ei ole, siis saab sõna härra Kaan. Uh, thank you, Chair. aitäh kõigepealt tere tulemast, on väga hea kuulda seda, mida te ütlesite on väga hea näha ka seda, et Sri Lanka ja Euroopa Liidu suhted paranevad. mul on olnud au teie riiki külastada, tõesti, tegemist on väga ilusa riigiga ja meil on siin suurepärane suursaadik Euroopa Liidus, kes saab oma tööga väga hästi hakkama. minu küsimus teile on järgmine mina olen ka Lõuna-Aasiast äh, pärit, nii et täpselt samamoodi nagu ka teie, armastan seda piirkonda. Sark on äh, päris tähtis organisatsioon, mis minu arvates saab äh, mängida väga tähtsat rolli kindlustamaks seda, et kogu piirkond areneb edasi. maailm liigub edasi. ja ma eeldan, et Sri Lanka valitsusel on head suhted ka India ja Pakistaniga. ja Kashmiri rahvas on nüüd juba kümneid aastaid kannatanud, mida Sarki organisatsioon teeb selleks, et seda olukorda parandada, keegi ei taha sõda, kohe kindlasti mitte Pakistani ja India vahel. nii et kuidas Sargi saaks mängida tähtsamat rolli selleks, et selle piirkonna probleeme lahendada ja selleks, et kogu piirkond areneks edasi viljakalt? vast oleks parem küsimused kõik ära esitada ja siis vastata. härra Kaaler, palun. aitäh ka minu poolt ja veel kord ka minu poolt tere tulemast äh, mulle väga meeldivad äh, need poliitilised ja sisepoliitilised äh, arengud, äh, see suur lepituspotentsiaal, mis teil on olemas konfliktijärgses, konfliktijärgsel ajal. noore sakslane, kui ma kuulasin BBC Worldi, siis räägiti linnadest nagu Trincomalee, Nafna, Patikumaa vist ka kuna ei olnud tegemist äh, heade uudistega, siis äh, kuulsin neid nimesid juba väga noorelt ja need jäid mulle meelde. ja nüüd on mul hea meel kuulda, et enam need linnad ei esinda vägivalda ja konflikti. ja minu küsimus on äh, sarnane eelkõneleja küsimusega kui on riike, mis on sisekonfliktidest üle saanud. ja võrreldes India ning Pakistaniga olete te tõesti väike riik. aga kas see on äkki isegi positiivne, et ei kujuta oma naabritele ohtu ja võite seepärast olla pigem nii-öelda vahendaja või lepitaja selliste suuremate riikide vahel nagu India ja Pakistan Äh, kolleeg keskendus Sargile kui institutsioonile täiesti õigustatult. äkki ka tegelikult kahe- või kolmepoolselt oleks teil võimalik äh, probleeme lahendada ja head nõu anda selle kohta, et kuidas sisekonfliktidega hakkama saada ja tegelikult Kashmiri konflikti puhul ei ole tegemist mitte ainult äh, sisepoliitilise India konfliktiga, vaid sellel on ka korralik välismõõde. aitäh! härra Ostrevitšus, palun järgmisena. aitäh, proua esimees! peaminister, tere tulemast Euroopa Parlamenti, mul on väga hea meel teid tervitada siin äh, liberaadi, liberaalide fraktsiooni nimel. mina olen meie fraktsiooni koordinaator inimõiguste allkomisjonis ja ma tahaksin teie käest küsida küsimusi, mis puudutavad just inimõiguste valdkonda, mis on ju ka tähtis valdkond. muidugi ma tahan, et Sri Lanka areng oleks hea konfliktijärgses olukorras, on tõesti vaja väga põhjalikult üle vaadata seadused ja õigusloome selleks, et riigile tagada uus, parem tulevik. Teie riik on praegusel hetkel ka terrorismivastast seadust ümber kirjutamas ja selles seaduses räägitatakse ka vahistatutest ja nendest, kelle vastu on teatud menetlusi alustatud ma tahaksin teada, kas see seadus on kooskõlas ka rahvusvaheliste inimõiguste alaste standarditega? ja kas te võiksite meile rääkida ka sellest, kui kaugele te seadusega jõudnud olete? teiseks, võimalus kaasata sõltumatud rahvusvahelised osapooled äh, äh, õiguse ja aruandlusmehhanismi rakendamisse. tõesti väga tähtis on teie riigi jaoks uusi seaduseid luua, arvestada parimaid kogemusi ja rahvusvaheliste institutsioonide ja ekspertide nõu selleks, et vältida tagasi libisemist vanasse olukorda või selleks ka, et vältida siis ebatõhusust just nendes valdkondades, kus te praegu seaduseid ümber kirjutate. aitäh! meil on veel kolm äh, küsijat äh, ja siis ma tahaksin ise ka sõna võtta. härra Kaaber, aitäh, aitäh, härra peaminister väga paljud kolleegid tervitasid teid siin, mina ühinen nendega ja minu jaoks on Sri Lanka olnud alati väga tähtis riik olnud juba teisest maailmasõjast alati ja ma olen tõesti väga palju äh, kuulnud, äh, uurinud äh, selle riigi kohta palju. mul oli eelmisel nädal, eelmisel aastal võimalus ka seal kohal käia, tegemist on tõesti väga ilusa riigiga ja ma tõesti loodan, et meil üheskoos õnnestub selle eelmiste aastate tragöödia tagajärjed kustutada mina tahaksin teiega rääkida Brexitist ja sellest, kuidas see mõjutab äh, selle piirkonna suhteid äh, Euroopaga. mida teie arvate Brexitist, kas see teie arvates äh, on Sri Lanka ja kogu äh, selle piirkonna jaoks võimalusi avada või kuidas üleüldiselt ka Commonwealthi mõjutab äh, või et äkki see on uueks võimaluseks, ma ei taha küll Commonwealthi tagasi saada, aga ajad on tõesti väga palju muutunud, nii et äkki te võiksite rääkida sellest, et nüüd Commonwealthi äh, ja Briti vaatenurgast vaadates, et kuidas see Brexiti küsimus teid mõjutab samamoodi konkurentsivõime mängib väga tähtsat rolli, nii et ma tahaksin teada, mida teie arvate sellest, et kas edukas äh, Commonwealth võiks tegelikult ka teie suhted Euroopa Liiduga parandada. ma lihtsalt ütlen nii palju, et äh, siin meie seisukohad ei kattu ja edasi härra Štetina, palun. aitäh proua esimees. ma räägin oma emakeelt, ütleb härra Štetina. ma kinnitan teile, et minu suhted teie riigiga on väga isiklikud. ma olen Sri Lankat imetlenud juba pikka aega. kahjuks minu viimane visiit Sri Lankasse toimus juba aastaid tagasi. ja mul olid toona võimalik suisa Adami mäe tippu ronida. toona, kui toimus veel konflikt äh, tamiilidega ja oli tõesti selle haripunktis. nii et äh, milline on teie lahendus äh, äh, rahvusvähemuste probleemi lahendamiseks äh,? aitäh härra Freund, palun, aitäh! proua esimees, härra peaminister, ma tahtsin võistelda härra Kaaleriga, aga nüüd on ta siit lahkunud, sest äh, mõeldes nüüd selle peale, mis äh, Ceylonis või üleüldiselt Sri Lankas toimus, äh, oli siis, kui peaminister Andrei Nakaite oli äh, võimul, see oli vist siis kuuskümmend kuni kuuskümmend viis aasta või seitsekümmend kuni seitsekümmend kuus aasta. aga tegelikult Vietnami sõda ja mitmed linnad, nagu näiteks või men-, meenuvad mulle, kui ma teid kuulan. aga ka minul, nagu ka härra Štetinal, on väga isiklik suhe Sri Lankaga, sellepärast et üks minu parimaid sõpru on naisterahvas Sri Lankast, kes elas pikalt Viinis ja elab nüüd New Yorgis ja me saime, minu perekond ja tema perekond said väga hästi läbi. aga sellest ma ei tahtnudki tegelikult rääkida, tahtsin teiega lihtsalt äh, küsida järgmist. Teil on, teie riigis toimus väga pikk ja väga raske sõda ja ma nüüd mõtlen, et ma vabandan, et jäin hiljaks ja mul tõesti ei olnud võimalik esimest paari-kolme minutit teie sõnavõtust kuulda. aga kas te arvate, et see õudne sõda on nüüd tõesti lämmatatud või te arvate, et äh, tule, sütel hõõgumist võib veel olla, et seal on veel võimalusi, et mingil hetkel need hõõguvad söed lahvatavad suure leegina põlema, nii et ma ei tea, milline see on olukord on ja äkki te oskate seda natukene selgitada? Thank you and I would like to add a question. ja mul on ka küsimus selle kohta, mis toimub majandusega ja need meetmed, mida te võtate vastu selleks, et äh, võidelda vaesuse vastu. kui me viimane kord käisime Sri Lankas, siis me käisime Tibatias ja me nägime, et äh, teatud edusamme oli tehtud. kuid oli täiesti selge, et äh, puudust kannatavaid inimesi oli palju ja oli selge, et valitsus peab ka midagi ette võtma riigi arengu kiirendamiseks, nii et ma tahaksin teada, kui palju selles valdkonnas on olukord muutunud. suur tänu kõikide küsimuste eest, mida siin esitati, siin räägiti särgist, sisekonfliktidest, terrorismivastasest äh, seadusest, ka sellest, kas see konflikt on nüüd tõesti lõpetatud ja mida on võimalik lepituse valdkonnas ära teha ja muidugi ka ärivõimalused äh, ja suhted äh, mitte ainult Sargiga, vaid ka üleüldiselt Commonwealthiga, sest äh, Commonwealthi riigijuhtide kohtumine toimus ju ka teie koduriigis, nii et palun, härra peaminister. Thank you very much number of questions. suur tänu, esitasite mitmeid küsimusi. Kashmiri käsitletakse kahepoolse konfliktina. ja sarki oleme me alati näinud paigana, kus kus siis riigijuhid saavad mitteformaalselt arutleda äh, Kashmiri üle, et siis Pakistani ja India juhid saavad seda teemat arutada. Sarki valitsus või Sarki reeglid on olnud sellised, et see on äh, foorum, kus ähm, kus on võimalik arutada mitteformaalselt nende teemade üle, aga samuti, et arutada koostöö üle näiteks kultuuri, hariduse, transpordi vallas, mitmetes teistes valdkondades. et siis äh, vähendada pingeid riikide vahel. paraku viimastel aastatel edusamme, edusammud vähenenud, eelkõige just olukorra tõttu Kashmiris ja piiriline terrorism on hetkel kõige suurem probleem. viimas, viimane Sahhi kohtumine ei saanud toimuda pärast äh, rünnakuid Kashmiris ja piirilist terrorismi. teatati meile, et sa, et Sahhi kohtumistel enam ei osaleta, nii et praegu on äh, see kõik muutumises ühest küljest ähm, on tegemist kahepasu probleemiga, millega äh, peavad kaks äh, valitsust omavahel kokku leppima. muidugi soovime sellist foorumit, kus seda saaks rahulikult lahendada, aga tegemist on väga äh, väga pikaajalise protsessiga ja kui osapooled ei suuda seda konflikti lahendada, siis kannatab saar ise. nii et see on praegune olukord. ma ei teagi, milline on nüüd viima-, millised on viimased arengud, sest meie president oli Goas äh, äh, äh, ühe teise piirkondliku organisatsiooni kohtumisel, see on siis selline organisatsioon, mis ühendab Indiat, Sri Lankat, Bangladeshi, Myanmari, Taid ja see puudutab äh, siis äh, teedevõrgustiku ehitamist nende riikide vahel. samal ajal toimus ka BRICS-i kohtumine ja ja äh, siis, siis kui mina lahkusin äh, riigist, ma veel ei teadnud, milliseid teemasid äh, ei olnud veel president tagasi pöördunud, sellepärast ma ei tea, mis teemasid seal arutati. India pool väidab, et on vaja võtta väga tugevaid meetmeid piiriülese terrorismi tõkestamiseks. mõned neist võivad olla tõesti väga ranged, nii et peame vaatama, ootame, vaatame, kuidas, äh, kuidas äh, seda probleemi lahendada, aga kui me seda ei suuda, siis pean ütlema, et Sargi tulevik äh, on ohus. olen seda ka avalikult öelnud, nii et võin seda julgelt siin korrata. edasi kas on oht, et Sri Lankas võiks taas puhkeda sõda? ei sõda on läbi, kuid tuleb astuda mitmeid samme rahvusvähemuste kasuks. küsimus on mitte ainult inimõigustes, vaid ka lepituses. me oleme koostanud uue põhiseaduse, parlamendis on ka üht komitee, mis sellega tegeleb ja põhiline teema, millega me arutame, on eh, siis võimu edasine jaotamine ja meil ja peale äh, siis äh, ministrit on meil ka mitmeid parlamendiliikmeid, äh, kes Äh, kes siis äh, on äh, huvitatud sellest teemast, et kuidas, kuidas siis võimu jaotada ja siis veel üks teema, mis on tõstatatud, on senati vajadus, mis siis esindaks provintse. jah, meil on siin probleem, sest et me oleme tunnistanud, et senat on vajalik. aga Sri Lanka ei erine teie riikidest ke, ke, keegi ei soovi, et äh, lisataks liikmeid seadusandlikusse kogusse, see teeb kõik, see tekitab ka kulusid, aga me oleme siis näinud ette, et iga äh, provintsi nõukogus valitakse viis liiget, peaksid olema siis äh, provintsi nõukogu liikmed, mitte, mitte provintsiministrid, nii et niimoodi me ei äh, ei suurenda liikmete arvu, et me peame lihtsalt äh, maksma neile lisatasu parlament valib kümme isikut, siis senati liikmed viiskümmend viis ja senati voli, oleks volitused taotleb parlamendil seadusandluse taas läbivaatamist. ja kui võetakse vastu seadusandlust, mis puudutab provintsi, siis on neil parlamendiga võrd, võrdsed äh, volitused, samuti mis puudutab põhiseaduslikke küsimusi. niisiis, senatil on võimalik kontrollida parlamendi vastu võetud seadusandlust ähm,. väga oluline küsimus on äh, praegu ümberasustamine, majade ehitamine ja ma tahaksin veel öelda seda, et mõned külad, kus on toimunud lahingud, seal, äh, seal on siis majad hävitatud ja nüüd on ehitatud uued ja see tähendab, mõnedel, mõnedel vaesel inimestel on palju paremad elamistingimused kui varem, on ähm, elektrifitseeritud need külasid ja nii edasi, aga väga oluline probleem on see, et see äh, sotsiaal, et sotsiaalset sidusust ei ole. see liim, mis hoiab ühiskonda koos, kogukonda koos, see on puudu. mõned äh, inimesed on tapetud sõjas, ähm, osa pere, äh, perekonnast on välismaal. nii et äh, see on suur probleem. siin aitab ainult aeg. mõne põlvkonna möödudes on taas sotsiaalne sidusus taastunud mingil määral ja see on väga oluline ja ähm, muidugi on hea see, kui inim-, kui need kodanikud, kes töötavad välismaal, nüüd saadavad raha tagasi koju, see on väga hea. aga äh, äh, suur probleem on see, kui, kui nad tegutsevad hoopiski narkomuuladena äh, nark-, narkootikumid, õimeste probleem on väga, väga suur Äh, riigis. mõne, paljud inimesed on Jaffast põ, riigi põhjaosas lahkunud äh, ja, ja, ja kuidas nüüd saavutada seda, et nad sinna naaseksid? Need inimesed, kes tulevad välismaalt tagasi, nad küll investeerivad, aga mitte sellesse piirkonda, kus, kus nad pärit on. ja sellega jõuame ka järgmise probleemini, nimelt majandus me peame majandust elavdama. Tšehhnas ei ole, ei ole raha, seal ei ole majanduskasvu, ei ole noori inimesi, eh, kes majandusega tegeleksid ja sellepärast me paluksime ka Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriike aidata eh, siin investeeringute paketiga Jaffna jaoks on vaja eraldi paketti, te olete meid juba aidanud, aga Tšehhna jaoks on vaja veel eraldi vahendeid selleks, et ehm, sest et ehm, me oleme küll saanud IMF-ilt laenu, aga see on ikkagi tagasimakstav, aga meil on, meil on vaja kuidagi aidata neid inimesi just siin, et nad just sinna piirkonda tagasi pöörduksid ja seal tegeleksid majandusega et nii on võimalik, et eh, Tšahvnas elu edasi areneks. et siinkohal ma paluksin Euroopa Parlamendil algatust, et saaksite meid aidata, et me saaksime selle probleemiga tõesti tegeleda. edasi inimõiguste teema, siin toodi välja kaks spetsiifilist küsimust me arutame praegu vaatlejate küsimust, kohtuvaatajate küsimust, mida me peaksime tegema. eriti äh, sellised äh, erikohtumenetlused. kui seal viibivad vaatlejad, siis millised on nende õigused ja mida saab meie nõuda? iga inimene saab äh, tulla kohtuistungile, selles ei ole probleemi, aga vaatlejate õigused tuleb kindlaks äh, määrata ja see on üks vaidlusalune küsimus. meil on äh, terrorismi tõkestamise seadus, mis on äh, siis tuhande üheksasaja seitsmekümne neljandal aastal Briti äh, võimu all veel loodud ja hiljem on, on seda siis veel täiendatud äh, avaliku korra seadused, õigusaktid ja justiitsministeerium teeb, tegeleb ka selle sidusrühm, rühmade hulgast on, on, on siis eh, tulnud ka äh, siis selline avaldus äh, selle Äh, selle kohta ja praegu töötakse välja valged raamatud ja tegemist on soovitustega, komitee soovitustega. sellesse tehakse mõningaid muudatusi ja ma palun ministril ka seda kommenteerida, kes on, kes tegeleb sellega, on suurem ekspert selles vallas. paljud riigid tahtsid meid aidata selle protsessi juures ja me palusime, et kogu abi käis läbi ÜRO ja ÜRO äh, vastu, vastutava tegevdirektori kaudu ja valged raamatud arutab järelevalvekomitee, aga ka ÜRO vastav personal tegeleb äh, sellega ja suhtleb nii vastutava komiteega kui ka kodanikuühiskonnaga. mis puudutab äh, neid kinnipeetuid, siis meil on tõepoolest veel viis kinnipeetavat, kuid oktoobri lõpuks äh, äh, on siis kõik need menetlused lõpetatakse ja, ja nende äh, Äh, arv langeb nullini. nelikümmend üks on praegu kinnipidamisasutustes praegu käimasolevad menetlused ja veel üheteistkümne isiku puhul on eeluurimine lõppemas ja siis saame vaadata, kuidas edasi toimida. üheksakümmend kuus äh, kohtuotsust on siis tehtud ülemkohtu poolt sealhulgas on siis ka isikud, kelle puhul rehabiliteerimine on võimalus, võimalik. kui kahekümne viieteistkümnendal aastal valitsus äh, võimule tuli, siis olid need arvud palju kõrgemad. Ähm, väike arv isikuid vabastati, ülejäänutele äh, pakuti rehabiliteerimisvõimalust äh, ja äh, siis oli teatud hulk isikuid, kes sellega olid nõus ja soovisid kohtumenetlust. Nende hulgas on paljusid kes on viibinud vanglas juba väga kaua, mõned neist võib-olla kauem kui, kui nende ähm, karistusmäär tegelikult oleks kõrgem võimalik karistusmäär nende väärteo eest. nii et me püüame selle küsimuse lahendada. ja kui te tulete delegatsiooniga selleks, siis saate ka tutvuda või kohtuda inim, inimõiguste äh, organisatsioonidega, kes sellega tegelevad. nüüd, mis puudutab majandust, siis äh, äh, sellega on muidugi suur probleem, aga sõda muidugi, seda mõjutas kahe tuhande üheteistkümnendal aastal siis äh, ähm, püüdsime tegeleda nõudlusega, ka palku tõsta ja ja ähm, nüüd äh, riigi kogutulud on üksteist protsent kogu, kogu SKP-st. nii et see on üks probleem. kuidas üldse makse koguda eelarve puudujääk on alla viie protsendi, nii et me pidime seda kõike arvesse võttes kahe tuhande üheteistkümnendal aastal hakkama saada. ekspordiga oli suuri probleeme. meie ei taha, tahtnud GSP Plussi Euroopa Liiduga ja sellepärast on meil väga palju inimesi, kelle kuu sissetulek on kakssada, kolmsada dollarit me oleme kaotanud suure, suuresti oma konkurentsivõimet ja praegu on meie majandusprogramm suunatud sellele, et suurendada meie konkurentsivõimet, Euroopa turg on siinkohal väga oluline. me oleme pidanud läbirääkimisi, me oleme kalastamiskeelu ähm, tühistanud, nii et äh, kalurid saavad äh, kalastada, Euroopa turul on rohkem tuunikala me püüame muutuda siis konkurentsivõimeliseks Hiina ja India ja Singapuri turu, Singapuri turuga võrreldes. ja kõik need programmid, mis me läbi viime, mõned mõned neist näiteks on siis Hiinaga ühendamise projekt. Sri Lanka vaesemaid piirkondi puudutab see siis ja kui sinna rääkida äh, istandused, siis, siis see ka elavdab äh, majandust. ja samuti Lääne ja Edela provintsides äh, on, on siis vastav projekt. Äh, samuti sadam, sadamad, nende piirkonnad, äh, turism, idaprovintsid ja ka lõunaprovintsid on, on, on siis äh, see piirkond, kus turism on, on valdkond, mida saaks lihtsasti arendada. majanduse ümberstruktureerimine võtab aega Äh, ka teehinnad on praegu madalad, aga loodame, et need tõusevad, istandused ei ole äh, heas korras, püüame ka nende, neid äh, restruktureerida, aga oluline on see, et et töötajatel oleks piisavalt sissetulekut, et nad suudaksid ise ähm, endale eluasemed ehitada me anname neile siis kinnistuid, anname neile maad ja aja jooksul nad siis, kui nad on seni elanud istandustes, siis, siis nad kolivad sealt oma eluasemetesse mujal. ja, ja suur probleem on ka haridus, et seni on olnud ainult kaks kooli istanduste piirkondades. nii et igal juhul istandustest hakatakse lahkuma, siis me räägime kohustuslikust äh, äh, haridusest kolmteist aastat ja samuti, et õpilastel äh, Ähm, pakutakse tasuta tahvelarvuteid äh, üliõpilastele, siis äh, tasuta sülearvutid, see on väga oluline. Äh, nende jaoks nad võib-olla elavad ülerahvastatud ruumides, aga nende jaoks on väga oluline, et neil oleks see võimalus kasutada arvutit. mis puudutab maaomanikke, siis nagu te teate, siis väga pikalt, tuhande üheksasaja kolmekümnendatest aastates on siis maad ainult renditud, äh, inimestel tihtipeale ei ole äh, maaomandit ja nüüd äh, me siis pakume neile võimalust see maa omandada. on ka miljonid inimesed, kellel on vastav dokumendid olemas ja me püüame suunata oma tegevused konkreetsetele pi vaestele piirkondadele, parandada seal liikuvust, jah, muidugi ka põllumajandust tuleb äh, toetada, kõigepealt me alustame kaland, kalandussektorist ja seejärel, seejärel siis äh, põllumajanduse juurde. et äh, seal on ka tootlikkuse probleem ja, ja see on, see on kõik väga keeruline valdkond. siis veel üks küsimus oli Commonwealthi kohta neliteist protsenti ähm, meie eksportidest Euroopa Liidu lähevad Ühendkuningriiki. me oleme mures, mis saab siis, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. loodame, et äh, see ei mõjuta eksporti liiga tugevalt, aga põhilised kaubad, liigid, äh, mida meie eksperdime, on just mõeldud Äh, siis madalama sissetulekuga äh, segmendile. et me oleme mures ja see võib meid äh, oluliselt mõjutada, aga kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, siis võib-olla nad suunavad pilguga ähm, teistesse piirkondadesse maailmas. ja siis veel kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kohtuotsus, mis puudutas ka lambat. ta on vaja äh, äh, vaja siis teadma kaubandussidemeid, et äh, siis äh, võib-olla oleks vaja Commonwealthi raames kaubanduse investeerimisraamistikku, aga seda äh, peame kord arutama Ühendkuningriigiga äh, siin on palju küsimusi, et mida kasutab India, Austraalia, Singapur, suuremad Aafrika riigid, nii et kahe tuhande üheksateistkümnendast aasta, aastaks ekspertide ähm, siis äh, näeme, et millised võimalused meil on. et see ei ole lihtne, kõik kõigil riikidel on, on erinevad kokkulepped, näiteks Austraalial, Uus-Merel, Hiinaga, Indial on oma turg, Ida-Aafrika riigid, Lääne-Aafrika riigid on erinevad, Kariibi meri on erinev turg. Kariibi riigid on püüdnud Euroopa Liiduga äh, pidada läbirääkimisi, nii et see on väga pikaajaline projekt, see ei saa olla lühiajaline projekt. India ookeani piirkond on põhimõtteliselt Commonwealthi piirkond. ja selle piirkonna riigid on kõik Ühendkuningriigis mõjutatud, nii et seda tuleb arvesse võtta kindlasti kõrgematasemel arendatakse välja strateegiad, aga see kõik ei ole lihtne. Much, Minister, for, think, very... aitäh, härra peaminister, nende väga põhjalike vastuste eest küsimustele, mida esitati. ilmselgelt me oleme vägagi huvitatud äh, ka tulevastest äh, kauba, kaubanduskokkulepetest ja võib-olla te teate, et GSP Plussi puhul Euroopa Parlament mängib äh, tähtsat rolli nii lepete paikapanekul kui ka hilisemal järelevalvetööl. Pakistani puhul me oleme seda kõike juba teinud, nii et parlament on tõesti väga huvitatud kogu sellest protsessist ja täpselt samamoodi loodame me, et need muudatused, mis sisse viiakse, on sellised, mis toovad endaga kaasa edusamme, sest selle nimel te ju töötate ja see on ka tegelikult kõikide kogukondade huvides Sri Lankal. ja see on midagi, mida meie ka soovisime näha juba tükk aega tagasi. nii et suur tänu teile, suur tänu ka äh, Äh, justiitsministrile ja teistele delegatsiooni liikmetele, kes vastasid põhjalikult meie kolleegide küsimustele. härra Kuusu jätkab, aitäh! aitäh! Teile kõigile suur tänu, proua Lambert, ka selle eest, et te selle osa juhtimise enda peale võtsite. hea meelega tervitame teid ikka jälle meie komisjonis tuletan äh, kolleegidele meelde, et järgmine koosolek toimub kahekümne neljandal oktoobril Strasbourgis pool üheksa õhtul. meil toimub arutelu Iraani üle täiskogul ja sellega